kas te ei peaks äkki mõtlema Kreekas ja Iirimaal siiski oma vana valuuta sisseviimisele, äkki niimoodi oleks võimalik kriisi kõige paremini lahendada, kas olete oma koduriikides sellele mõelnud, härra Kelly? As uh, an Irish MEP gives me no Iiri parlamendis on täna hommikul